me soovime ju suhteid demokraatliku reformimeelse riigiga. Teie, härra volinik, rääkisite küll siin äh, palju head, aga mulle tundub, et asjad ei liigu selles suunas. härra Pihl, ja nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta härra Möltser. me kõik teame, et Ukraina on üks äh, suuri naabrus-